Allora riprendiamo. lugupeetud daamid ja härrad, jätkame oma tööga. ID fraktsioon ja fraktsioonilise kuuluvuseta saadikud on edastanud mulle eh, teatud muudatuse taotlused eh, delegatsioonide nimetamise kohta. Need otsused eh, lisatakse tänase koosoleku protokollile ning jõustuvad nende teateks tegemise hetkest alustagem nüüd hääletustega. Hauati raport, paranduseelarve projekt. tegemist on ühtsenimelise hääletusega, hääletamine on avatud kas kõik on hääletanud? kas kõik on jõudnud hääletada? hääletamine on lõppenud. see on heaks kiidetud. Äh, veel üks kolleeg Hauethi raport paranduseelarve projekt, annan sõna äh, raportöörile, äh, tal on kaks minutit, palun. kas teda ei ole saalis? president, president, esiteks ma sooviksin tänada variraportööre ja sekretäriaati töö eest teen lühidalt, kuid oluline on, et see, need märkused läksid protokolli. see parandusjärelevalve projekt number kaks on äh, erinev tavaliselt, tegelikult see on viimane aspekt kaks tuhat üheksateist eelarve korraldusest. läbirääkimised toimusid detsembrikuus teisel lepitusel parlamendi ja liikmesriikide vahel, nõukogu vahel. kokkulepe nõukoguga oli viimane aspekt ja selle me esitame viimasena kaks tuhat üheksateist kohta ja nüüd me täiendame seda, tugevdades kahte programmi, mis rohkem kui teised peegeldavad seda mastaabistäätu, mida annab Euroopa Liidu eelarve Erasmus pluss ja Horisont kaks tuhat kakskümmend. liig-, väga palju on taotlejaid ja nüüd me saame lisaks kakskümmend miljonit eurot ja Horisont saab kaheksakümmend miljonit eurot, rahastamaks teadusuuringuid tehnoloogiatesse, mis aitab meil tegeleda kliimaprobleemidega. president see investeerimiseelarve peegeldab tõde, et meie ühised jõupingutused liiduna võimaldavad meil saavutada rohkem, kui ükski liikmesriik väljaspool Euroopa Liit suudaks üksinda saavutada. ma tänan parlamenti ja ma soovitan teil toetada seda. suur tänu. ja hääletame nimeliselt, hääletamine on alanud kas kõik on jõudnud hääletada? hääletamine on lõppenud. see on heaks kiidetud. Äh, Murežani raport, äh, mis puudutab Euroopa Liidu Solidaarsusfondi kasutusele võtmist. ühtne hääletus, äh, nimeline hääletus ja hääletus on avatud kas kõik on hääletanud, hääletamine on lõppenud. võetud ja veel üks äh, kolleeg Howardi raport, äh, paranduseelarve projekt number kolm, ühtne hääletus, hääletamine on avatud. hääletamine on lõppenud heaks kiidetud. Äh, kolleeg Lonka raport äh, globaliseerumisega kohanemise Euroopa Fondi kasutusele võtmine, äh, nimeline hääletus on avatud. kas kõik on jõudnud hääletada, hääletamine on lõppenud. heaks kiidetud. ja nüüd asume hääletama resolutsiooni ettepanekut äh, Ühendkuningriigi väljaastumise kohta Euroopa Liidust, äh, lõige neli kahes osas, esimene osa, äh, kes on poolt, andke käega märku. kes on vastu, kes on erapooletud, heaks kiidetud, teine osa, nimeline hääletus, hääletus on avatud. hääletus on lõppenud heaks kiidetud. lõige kaksteist kahes osas, esimene osa nimeline hääletus, hääletus on avatud. hääletus on lõppenud. heaks kiidetud teine osa, andke käega märku, kes on poolt, kes on vastu, kes on erapooletud, heaks kiidetud lõige neliteist kahes osas, esimene osa, kes on poolt, kes on vastu kes on erapooletu, heaks kiidetud, teine osa, kes on poolt, kes on vastu, kes on erapooletu, heaks kiidetud, lõige seitseteist, kes on poolt, vastu, erapooletud, heaks kiidetud, lõige kakskümmend, kes on poolt, vastu, erapooletud, heaks kiidetud, põhjenduspunkt A, esimene osa, kes on poolt, vastu, erapooletu, heaks kiidetud, teine osa, kes on poolt vastu, erapooletud, heaks kiidetud, põhjendus punkt D kahes osas, esimene osa, kes on poolt, vastu, erapooletud, heaks kiidetud, teine osa, kes on poolt, vastu, erapooletu, heaks kiidetud, põhjendus punkt K, esialgne tekst, kes on poolt, vastu, erapooletud, heaks kiidetud, põhjendus punkt N, kes on poolt, vastu, erapooletud, heaks kiidetud. nüüd hääletame resolutsiooni tervikuna, nimeline hääletus, hääletus on avatud hääletamine on lõppenud. heaks kiidetud ja seda suure häälteenamusega. kiire tutvustada ka. ja äh, mõneks minutiks peatame koosoleku äh, ja siis alustame hääletusselgitustega. kolleegi. kallid kolleegid, äh, alustagem taas oma tööga ja liigume nüüd edasi hääletusselgituste juurde. ma tõesti palun, et need kolleegid, kes ei soovi hääletusselgitusi anda, lahkuksid siit äh, saalist võimalikult kiiresti, et me saaksime oma tööga jätkata. To... kallid kolleegid, me tõesti peame jätkama hääletusselgitustega, palun seetõttu äh, Need kolleegid, kes ei taha hääletusselgitusi anda, äh, et te lahkuksite saalist, äh, see näitaks üles austust teiste kolleegide vastu. kallid kolleegid, ma tõesti palun teid veel kord, palun lahkuge siit täiskogu saalist, kui te ei taha osa saada hääletusselgitustest, aitäh. Procediamo con le liigume edasi hääletusselgituste juurde. Ehm, hääletusselgitused, mis puudutavad äh, resolutsiooni ettepanekut seoses Ühendkuningriigi väljaastumisega Euroopa Liidust, Jude Curtin-Darling üheks minutiks, palun La collega Kirsten Darling rinuncia al tempo äh, kolleeg Curtin Darling ei soovi siiski sõna, loobub oma kõneajast ja seetõttu saab sõna kolleeg Vondra, teil on ka üks minut, palun. Well, kolleeg Vondra does not work. It does not work. see ei tööta või kas töötab? hästi, suur tänu Briti resolutsioonis hääletasin vastu. tegemist on lahutusega ja ma arvan, et me peaksime pidama silmas meie tulevasi suhteid. me ei taha, et need oleks konfliktsed ja me peame silmas pidama kokkulepet, et see Briti parlamendis lükati juba kolm korda tagasi. ma mäletan, kui Tšehhi, Tšehhi seoses lakkes oli lahutus ja et lahutus oleks edukas, selleks tuleb olla suuremeelne. kui me sarnast suuremeelsust näitaks üles nagu Euroopa Parlament siin üles näitab praegu, siis Tšehhoslovakkias oleks aset leidnud konflikt või isegi sõda tol ajal. kas see on see, mida me tahame näha? Adesso suur aitäh ja nüüd saab sõna kolleeg Šoidrova. Teil on üks minut, palun, Mikaela. suur tänu, kolleegid. Äh, esindan sama riiki nagu kolleeg Vondra, kuid hääletasin resolutsiooni poolt just sellepärast, et ma austan Briti parlamendi resolutsiooni, milles öeldakse, et Ühendkuningriik ei tohi lahkuda ilma leppeta ja see on põhjus, miks ma arvan, et Euroopa Parlament on reageerinud õigesti, tehes ettepaneku edasi lükata juhul, kui kokkulepet ei ole. me ei sunni Ühendkuningriigile midagi peale, me ei sunni peale oma lepingut. Nende peaminister Ühendkuningriik võib esitada muudatusi sellele kokkuleppele, kuid peaministri ettepanek on mu-, mitte midagi muuta. Euroopa Parlament on olnud väga kannatlik, nagu ka pealäbirääkija Barnier. me soovime teha muutusi kokkuleppesse, kui Ühendkuningriik teeb mingeid ettepanekuid. suur tänu ja nüüd saab sõna kolleeg Borrit üheks minutiks Microphone's not coming on. I have. Now it's working. ja nüüd teie mikrofon töötab. hääletasin resolutsiooni poolt täna, mitte sellepärast, et ma tahan, et rakendataks lahkumislepingut, sest igasugune Brexit oleks kahjulik kõikidele aga sellepärast, et siin tekstis rõhutatakse, et pikendamine on võimalik selleks, et vältida no deal'i ja selleks, et võiks toimuda demokraatlikud valim-, demokraatlik äh, üritus nagu referendum või valimised ja tühistamine artikkel viiekümne puhul. ma tahaksin tänada Euroopa-meelseid kõikjal siin parlamendis, kes on jätkuvalt üles näidanud solidaarsust meiega, nüüd, kus meil on ohtlik äh, populistlik äh, liikumine, siin teine koja osa tuleb kohale ainult sellele, et jalgu trampida ja, ja päevarahasid taskusse pista. samad äh, isiklikud institutsioon, ambitsioonid, mis on tähtsamad kui riiklikud huvid. seda me näeme ka nüüd äh, Downing Street äh, number kümme aadressil. Õnneks on Euroopa-meelne liikumine väga tugevalt jõudu kogunud Ühendkuningriigis ja see on suu-, tugevaim võib-olla Euroopas oma Euroopa-meelsetele kolleegidele, kes on enamuses siin kojas, ma pean ütlema, peame jätkuvalt koos töötama selleks, et natsionalism ja populism kõrvaldada ja et nad ei võidaks. kolleegid, palun pidage kõneaegast kinni. suur tänu. nüüd saab sõna kolleeg Patten, üheks minutiks teil on sõna. mina hääletasin härra Verhofstadi impeeriumi resolutsiooni vastu. mina usun puhtasse selgesse Brexitisse ja miks? viiskümmend kaks protsenti East Midlandis hääletasid lahkumise poolt, kuuskümmend kaks protsenti randadel nagu Folkestone ja Hive'is hääletasid lahkumise poolt, seitseteist koma neli miljonit inimest Ühendkuningriigis. demokraatlik enamus hääletasid lahkumise poolt. viimased kolm tundi siin Euroopa Parlamendis olen kuulanud kõik, kõiksuguseid parlamendiliikmeid ütlema nendele inimestele, et nad ei teadnud, mida nad tegid, ütlesid nendele inimestele, et nad peavad kuulama Euroopa Liitu ja ainult siis, kui nad on selle institutsiooniga siin nõus, või nad üldse hakata mingisugust demokraatiat edendama. härra Barnier ütles täiesti selgelt, et äh, mida iganes piiri, Iiri piirileping ka tuleks, ei pääseta tolliliidust seda öeldakse seitsmeteistkümnele koma neljale miljonile inimesele, kes soovisid lahkuda. Briti demokraatia tuleb austada, on aeg lahkuda, on aeg selgeks murranguliseks Brexitiks. suur tänu. ja nüüd saab sõna kolleeg Hukk üheks minutiks. president, mina toetasin resolutsiooni täna, sest siin Äh, mainitakse võimalust, et artikkel viiskümmend tühistatakse Brexiti peatamiseks. ma loodan, et see nii ka läheb, sest Johnsonil ei ole enamust Ühendkuningriigi parlamendis. seepärast ta üritas parlamenti sulgeda ja, ja blokeerib neid, kes soovivad lahkumislepingut. kaks tuhat kuusteist referendum oli ähmane, seal oli palju väärinfot, valetati raha kohta, selle kohta, et Türgi ühineb Euroopa Liiduga. mina ei näe ühtegi Türgi parlamendiliiget siin parlamendi president Johnson ütleb, et, et kõik saab olema lihtne, nüüd ta enam ei väida, et see on lihtne, kaks tuhat kuusteist otsus on vana ja kopitanud, aastal kaks tuhat üheksateist on Suurbritannia erinev koht, noored tahavad Euroopa Liitu, mitte keegi ei hääletanud selleks, et meil oleks puudu toinetest ja ravimitest, selleks, et sadamad või teed oleks blokeeritud ja ka valitsus tunnistab, et see on tõsine oht. me me oleks, me võiksime palju enamat saavutada kui Brexit, me oleme suur riik ja me tahame selle kõik selja taha jätta. suur tänu. nüüd saab sõna üheks minutiks kolleeg Peeter. täna hääletasin parlamendi Brexiti resolutsiooni poolt. mulle ei meeldi Theresa May kokkulepe, mulle ei meeldi Brexit, ma vihkan seda, kuid igasugune kokkulepe tuleb panna rahva ette. see on, Boris mängib rahva tulevikuga omaenda erakonna nimel, mida valijad tahavad, on see, et Brexit peatuks. mina erakond, äh, liberaaldemokraadid, on pühendunud Euroopa Liidule ja tema kodanikele. kui meie saame valitsusse, tühistame artikkel viiskümmend ja pead, selleks, et Brexit üldse peatada, meie eesmärk on jääda Euroopa Liitu. see resolutsiooni ettepanek tunnustab meie vastustust kodanike ees. kodanikud on soovinud elada kusagil mujal, see on nende õigus, aga nende elu on olnud kaoses. Euroopa Liidu valitsused peavad nüüd tegema kõik selleks, et see olukord lahendada. kodakondsus on õigus. me oleme siin täi-, uut skandaali korraldamas ja see, me ei tohi seda lubada. mina ja liberaaldemokraadid oleme alati seda meelt, et tuleb teha seda, mis on parim Euroopa Liidule ja Ühendkuningriigile. oleme valmis äh, hääletama leppe üle või valime jääda kõikide liikmesusest tulenevate tunnustega. suur tänu ja nüüd saab sõna kolleeg Gibson üheks minutiks. suur tänu, mina hääletasin selle resolutsiooni poolt ja kutsun parlamenti ka üles seda toetama. tahan selgelt öelda, et ma ei toeta igasugust Brexitit leppega või leppeta ma usun kogu südamest, et igasugune Brexit on halb Ühendkuningriigile ja Euroopa Liidule ja ma jätkuvalt pean kampaaniat selle nimel, et Brexitit peatada, kuid antud resolutsioon on tähtis, sest siin öeldakse konkreetselt, et Ühendkuningriigi parlament võttis vastu seaduse, mille kohaselt peaminister peab taotlema pikendust ja et toetus on vajalik selleks, et oleks et välditaks leppeta Brexitit või korraldatakse uus referendum. Boris Johnson ei käitu Ühendkuningriigi kodanike huvides, ta on peatanud parlamendi tegevuse, ta kavatseb seadust rikkuda selleks, et Brexit tuua kaasa sõltumatult tagajärgedest, ta käitub nagu diktaator ja meil on aega selleks, et äh, ta võita läbi demokraatliku protsessi. suur tänu. ja nüüd saab sõna härra Howard üheks minutiks. Well, this wasn't the plan. see ei olnud, siin ei olnud mingit plaani, mingit, me tegelikult saime lihtsalt ellujäämise tõelise plaani asemel kaubandusleppe asemel on meil nüüd läbirääkimised kõige võimalikult kõige nõrgemast seisukohast ja me saame võib-olla üldse ei saa kokkulepet, selle asemel taastada suveräänsus, mida me tegelikult kunagi kaotanud ei ole. näeme siin karmi tõelust. me näeme, et võetakse vastu eeskirju, mil, kus meil ei ole mingit sõnaõigust, kus turud dikteerivad tegelikult ja peame lihtsalt seda järgima. et sektorid äh, on ohvriks toodud, liidrid ei täida oma tööd, iga Briti kodaniku õigused ja vabadused on kahanenud ja see on reaalsus tegelikult Brexiti taga. ja absoluutselt mitte see, mida meile lubati. mida me oleme võitnud? Suurbritannia väljaspool Euroopa Liitu avastab peatselt, et riiklik suveräänsus kaasaegses maailmas on selgelt piiratud. me kuuleme palju siin demokraatiast, aga ilma vastustuskohustuseta, demokraatiata. võtke tagasi oma valelubadused ja andke brittidel võimalus otsustada Briti äh, Brexiti tõelisuse üle. suur aitäh ja nüüd äh, saab sõna kolleeg Hiiver, teil on ka üks minut, palun suur aitäh, pärast seda absurdset sõnavõttu tahaksin öelda, et Nigel Farage tõesti äh, äh, kõneleb äh, Brexiti pooldajate enamuse eest minu koduriigis ja äh, Teie jaoks on see võib-olla tõesti halb, kui britid oma rahakotiga väljapoole jäävad, aga vaadakem nüüd ringi. kõige suurem partei siin kojas, Brexiteerid, on nüüd enda eest seismas ja ähm, esindamas äh, me, oma valijaid äh, mulle tundub, et te siin teete nalja. Äh, meie võitleme eh, nüüd eh, nii-öelda puhta Brexiti nimel ja me peame tõele näkku vaatama. Eh, minu koduriigis suureneb toetus leppeta Brexitile järjest. kahe tuhande kuueteistkümnendal aastal me juba võitsime, võidame veel kord ja me lahkume Euroopa Liidust, aitäh. suur aitäh ja nüüd saab sõna kolleeg Netsinga, teil on ka üks minut, palun kõigepealt eh, tahaksin tänada eh, seda võrratut demokraatlikku institutsiooni eh, teiepoolse toetuse eest Ühendkuningriigile ja kannatlikkuse eest artikkel viiekümne toetamisele lepeta Brexit oleks täiesti kohutav paljudele brittidele ja Euroopa kodanikele. üks inimrühm, kes on väga suures ohus, on need, kes elavad Ühendkuningriigis ja sõltuvad Euroopast tarnitud ravimitest. väga paljud inimesed on sellised, kelle tervis sõit-, sõltub äh, ravimite kättesaadavusest, äh, mida tuleb hoida ka näiteks külmikus ja mille säilivusaeg ei ole väga pikk. mitte keegi ei suuda garanteerida seda, et transpordikaoses, mis pärast leppega Brexiti taset leiab, need ravimid ka kohale jõuaksid õigeaegselt. see, et äh, mõni valitsus üleüldse mõtleb selle peale, et panna teadlikult ohtu sellised haavatavad inimesed, on täiesti šokeeriv me peame ära hoidma seda riski ja seetõttu on alamkojas ja siin kojas ka inimesed tõsimeelselt lepete Brexiti vastu. lepete Brexiti jaoks ei ole mandaati ja mitte keegi ei ole mm, hääletanud selle poolt, et äh, mitte võimaldada ravimite kättesaadavust oma lähedastele või naabritele lepeta Brexit paneb äh, Ühendkuningriigi kodanikud väga halva, halba olukorda, suur aitäh ja nüüd saab sõna kolleeg Tomni üheks minutiks, palun. kõigepealt ma tahaksin öelda, et võrratu on näha et mm, britid tulid hääletuseks siin, vähemalt mõned britid ainult kohale, kus te olite arutelu ajal. ja siin me oleme kuulnud eh, pooltõdesid, valesid eh, ja väärtõlgendusi ja siin on naeruväärsed eeldused eh, kõlanud, nimelt see, et britt juhib praegu diktaator, aga diktaatorid ei võida ju valimisi, nad ei paku välja valimisi Äh, ja te ju teate, et Korbin ja äh, Tööpartei saavad äh, laastava kaotuse osaliseks paljudes piirkondades. Korbin on jätnud meile kohutava segaduse, eriti just töölisklassidele. seitsekümmend protsenti minu kodupiirkonnast hääletas lahkumise poolt, see koda siin ei hooli brittide häälest, see koda siin ei mõista britte, see ei esinda britte ning see ei suuda peatada, mida midagi, mille poolt on hääletanud äh, miljonid ja miljonid britid, me lahkume nagunii, auf Wiedersehen, au revoir. suur aitäh ja nüüd saab äh, sõna üheks minutiks kolleeg Palmer suur aitäh, lugupeetud asepresident, äh, ma tahaksin asju selgete sõnadega välja öelda, selle resolutsiooni sõnastus äh, on äh, selge Euroopa Liidu kodanike kaitse Ühendkuningriigis on oluline, see Äh, on väga oluline teema ja praegune olukord toob häbi minu koduriigile, riigile, mida ma armastan, mida Euroopa Liidu kodanikud ka armastavad, kes sinna on kolinud, kes on seal ettevõtlusega tegelema hakanud, kes maksavad makse Ühendkuningriigis, kes on seda teinud aastakümneid. Äh, nad on paremat väärt kui see äh, kohutav kava, mis siin laual on Euroopa Liidu kodanikud Ühendkuningriigis, minu sõnum teile Äh, ja teistele ka on selline, minu koduriik on parem kui see kõik siin, need Euroopa Liidu kodanikud on paremat väärt kui see, mis siin toimub. suur aitäh ja nüüd saab sõna kolleeg Brofi, teil on üks minut. suur aitäh, lugupeetud äh, Äh, president, mina hääletasin selle resolutsiooni poolt, aga mina ei soovi mitte mingit Brexitit. Äh, mina olen kaks aastakümmet töötanud tervishoiu valdkonnas Ühendkuningriigis ja äh, resolutsioonis üks olulisemaid punkte on minu jaoks tööhõive ja sotsiaalõigused nii Ühendkuningriigi kodanikele kui Euroopa Liidu kodanikele ja eh, Brexit ohustab suurel määral meie eh, tervishoiu eh, valdkonda, üksteist protsenti töötajatest meie tervishoiusüsteemis on olnud viis aastat tagasi üksteist protsenti, nüüd on see poole väiksem juba umbes, umbes viis koma viis protsenti ja ebakindlus, mille Brexit toob kaasa leppeta Brexiti vormis sotsiaalkindlustusvaldkonnas, on ka väga tõsine. oluline on tagada kindlust inimestele, kes elavad ja töötavad Ühendkuningriigis, tuleb tagada, et nende õigused on Euroopa Liidu jaoks siiski prioriteetsel esikohal, aitäh! suur tänu ja nüüd saab sõna kolleeg Vansing, palun, teil on ka üks minut kas mikrofon töötab? Äh, tundub, et töötab. Äh, lugupeetud parlament, lugupeetud kolleegid, see on kõige raskem äh, hääl, mille ma olen andnud. ma tervitan seda parlamendipoolset pühendumust artikkel viiekümne pikendamisele, aga mis tahes lahkumislepe peab minema tagasi Briti rahva juurde kui äh, referendumil äh, äh, uuesti hääletada oleks võimalik ja kui oleks ka valik jääda Euroopa Liitu, siis ma arvan, et me võidaksime ja suudaksime Brexiti peatada, sellepärast et sel korral kindlasti noored tuleksid valima, hääletama, noored on pahased, umbes kolm neljandikku noortest, kes kahe tuhande kuueteistkümnendal aastal olid liiga noored, et hääletada on nüüd hääletusikka jõudnud ja nemad on öelnud, et nemad toetavad toetavad äh, liikmelisust. niisiis äh, palun minge tagasi oma liidrite juurde ja paluge neil nõukogus toetada äh, pikendamistaotlust, palun andke Briti noortele võimalus otsustada oma endi tuleviku üle, aitäh! suur aitäh! ja nüüd saab sõna kolleeg Benjon. Teil on ka üks minut, palun. Like suur tänu, ma seletan, miks ma hääletasin selle, sellise resolutsiooni poolt, mis toetab Brexiti kokkulepet, mille üle on juba läbirääkimised lõppenud Ühendkuningriigi ja Euroopa Liidu vahel kuid mis on endiselt blokeeritud Ühendkuningriigi parlamendis, sellepärast et see resolutsioon jätab avatuks ka võimaluse, et Ühendkuningriik mõtleb ümber, et toimub referendum või vahetatakse välja valitsus täiendava pikenduse andmine artikkel viiskümmend alusel äh, on, on hea mõte järelemõtlemiseks. Brexit oleks äh, põllumeestele täielik katastroof. üheksakümmend seitse protsenti meie lambaliha ekspordist aastal kaks tuhat seitse Euroopa Liitu me oleme ka väga palju loomaliha, teravilja ja muid toiduaineid eksportinud. sellise turu kadumine ei ole kindlasti minu valijate huvides ja minu peamine kohus seega on ära hoida leppeta Brexit. ja siis ma tahan tagada liikmelisuse jätkuvuse Euroopa Liidus Ühendkuningriigile. suur tänu, aitäh, järgmisena saab sõna kolleeg Davis üheks minutiks, teil on sõna. president, mina ei taha juhitud Brexitit, ma tahan Brexitit peatada. siin kojas me kaitseme Euroopa väärtusi aga ka Briti ja liberaalseid väärtusi, me kaitseme majandust, mis toetab kõiki, toetame keskkonnameetmeid, mis kaitsevad kõiki. ma ei taha, et minu riik jäetaks välja sellest kohast, kus langetatakse otsused meie kontinendi tuleviku kohta, ma ei taha, et minu riik põgeneks teemade eest, probleemide eest. ma tahan olla Euroopa Liidu keskmes, ma tahan olla juhti, juhiks, liidriks, mitte lahkujaks, minu seisukoht on täiesti selge maha Brexit. Thank you, grazie mille, adesso. suur tänu. Adesso la parola allo. nüüd saab sõna kolleeg Adjus Saliba üheks minutiks. As the Brexit deadline. Brexiti tähtaeg läheneb oht, et meil tuleb leppeta Brexit, on muutumas kurvaks ja inetuks tõsiasjaks. see tooks endaga kaasa katastroofi, mida tuleks vältida. paraku ebakindlus ja poliitiline ebastabiilsus kasvab iga tunniga ja meie prioriteet number üks selles olukorras on säilitada õigused Euroopa Liidu kodanikele, kes elavad Ühendkuningriigis ja Briti kodanikele, kes elavad Euroopa Liidus karm Brexit majanduslikus mõttes oleks väga kahjulik ettevõtetele, see ohut-, ohustaks tuhandeid töökohti nii Ühendkuningriigis kui Euroopa Liidus. ja meie prioriteet number kaks peab olema toetada ettevõtteid ja töötajaid selleks, et äh, kulud jääks minimaalseks ja lõpetuseks väga kahjulikud tagajärjed, äh, mis tuleksid leppeta Brexitist puudutaksid piiri Põhja-Iirimaa ja Iirimaa vahel ja needki tuleks hoida miinimumi lähedal. tuleb teha kõik jõupingutused, mis võimalikud ja tuleb konstruktiivset dialoogi pidada selleks, et vältida leppeta Brexiti stsenaariumit. see peab olema tähtsam alati kui parteipoliitika. suur tänu ja nüüd saab sõna kolleeg Damisio üheks minutiks, teil on sõna. Um suur tänu, ärimehena ei mõista ma, miks ükski ettevõtja tahaks loobuda turust, kus on viissada kaksteist miljonit inimest, kuuekümne viie miljonilise arvelt. madalal rippuv puuvili on ju täiesti ilmne, kui meil on viissada kaksteist miljonit e. ebookers.com rajajana minu kasv kasvas miljardi dollarini viie aastaga ja mi-, ja põhjus oli, et meil oli kolmesaja miljoniline turg. minu konkurendid, kes müüsid kuuekümnele miljonile Ühendkuningriigis, ei suutnud meile järele jõuda. mida siis enamus ettevõtjaid teeb selles olukorras, kui toimub Brexit? avavad kontorid Dublinis, Amsterdamis, Frankfurdis, Pariisis ja viivad töökohad nendesse linnadesse. tulistame iseennast jalga suur tänu ja nüüd saab sõna kolleeg Vooden üheks minutiks. härra Patten seal selgelt ei mõista et, et kuuskümmend kaks protsenti valijatest ei ole mitte sama kui kuuskümmend kaks protsenti inimestest, taaskord on see vale. ja nagu me oleme näinud äh, Windrush skandaalis, meie valitsus teab, äh, mida tähendab perekondade lahutamine ja seda nad kavatsevad uuesti teha Euroopa on perekond, kus on rahvad ja pered ja kui toorid tahavad meist sellest perekonnast välja viia, see toob äh, tohutuid kannatusi Ühendkuningriigile, Euroopa sõpradele ja partneritele. ja Brexit äh, lõhestab Euroopa pere, siis äh, lõhestab see ka Briti rahvaste pere. olen sündinud Inglismaal, ma kasvasin üles Šotimaal, mul on kahest rahvusest, ma olen kuulun kahtesse liitu, Briti ja Euroopa Liitu, Ühendkuningriik on kakssada kaheksateist aastat vana ja ja Johnson ja tema lakeid soovivad äh, meie liitu saboteerida. mõelgem, inglased on üritanud korduvalt rikkuda šotlaste õigusi ja me, tekib oht, et, et sünnib veel terve põlvkond William Wallace'eid, kui lastakse tegutseda Boris Johnsonil. suur tänu ja nüüd saab sõna üheks minutiks kolleeg Ritši. suur tänu, president. mina hääletasin selle poolt teisel detsembril Pesvasti kokkuleppe kohaselt, see oli viimane rahukokkulepe Euroopas ja nüüd see tähistab kahekümnendat aastapäeva Euroopa Liit on selle garandiks. laupäev on rahvusvaheline rahupäev. ma kardan rahu pärast, kui meid visatakse välja nende valede enes-, omakasu ja liivkampaania ja alati puu-, puuduva lii-, Nigel Farage'i pärast, tema lihtsalt ei hooli mitte millestki. suur tänu ja nüüd saab sõna härra Kelly üheks minutiks. vabandust, minu viga, ütleb president, sõna saab kolleeg Boltšak üheks minutiks. aitäh, president. aitäh. tahaksin kommenteerida äh, hääletust. jah, loomulikult ma austan Briti rahva valikut briifi referendumil, aga samal ajal mm, ma, mul, ma hindan kõrgelt meie resolutsiooni mis võimaldab edasi lükata Brexiti tähtaega. samas peame austama Euroopa Kohtu otsust, mille kohaselt artikkel, artiklit viiskümmend saab ühepoolselt äh, tühistada. minu jaoks on tähtis, et me kaitseksime Euroopa Liidu kodanike huve, kes elavad Ühendkuningriigis ning samal ajal ei taha me kuidagi õõnestada rahu ja rahulikku kooseksisteerimist Iiri saarel seepärast äh, pean seda oluliseks. teisest küljest tahaksin vastata äh, Brexiti partei sõnadele. Te olete oma kohad siin parlamendid saanud ainult ainult Euroopa valimissüsteemile, sest Briti süsteemi kohaselt te neid kohti ei saaks, aitäh. suur tänu, härra Kelly, üks minut. suur tänu me olime siin arutamas, rääkisime Ühendkuningriigi lahkumisest Euroopa Liidust, paljud parlamendiliikmed selgitasid öö, ähm, toetust, mida nad on saanud, äh, selgitasid backstopi ja miks nad äh, toetavad Suure Reede lepet ja kui tähtis on seda kaitsta. ja hääletusel oli viissada nelikümmend neli inimest hääletasid selle poolt see on suur enamus ja samuti oli mul väga hea meel kuulda, et parlamendi liikmed soovivad anda pikendatud tähtaja Ühendkuningriigile, kui Boris Johnson taotleb pikendust. ja ma arvan, et see on suur päev liidule ja Ühendkuningriigile. suur tänu ja nüüd saab sõna kolleeg Hannan aitäh, võib-olla nad ei kavatsenud seda, kuid kolleegid siin kojas on korrastatud Brexiti muutunud vähem tõenäoliseks tegelikult. Äh, Ühendkuningriik on teinud olulisi äh, järeleandmisi, Euroopa kohtu roll kolmkümmend üheksa äh, miljonit naela ja ainus asi, millega me ei nõustunud, on lahkumismehhanismiga ja nüüd seda punkti pidevalt rõhutatakse selles deklaratsioonis ja sellega on parlament teinudki võimatuks see äh, leppega Brexiti ja sõbraliku lahkumineku. Brexiti kriis tugineb ühel, mida te ei ole mõistnud, Brexitit ei ole tulnud ega olnud. meil on Brexitita kriis, see tuleb lihtsalt sellest, et meie opositsioon parlamendis ei, ei ole nõus tegema seda, mida nad lubasid, kui nad nõustusid valimistega. ma loodan, et valimised tulevad ja siis, et parlamendi legitiimsus ei jää siin kollateraalseks kahjuks. suur aitäh ja nüüd äh, saab sõna kolleeg Toms, teil on üks minut, palun. suur aitäh. kahetsusväärne on see, et äh, asjad on jõudnud Brexitini. ja äh, siin äh, selles loos võitjaid meil ei ole me peame seetõttu kõik püüdma võimalikult palju kahjusid piirata ja vähendada. näiteks kui me räägime võimalikest valimistest või referendumist, Äh, või sellest, et brittidel on vaja kokkuleppe ratifitseerimiseks aega. ja me peame selles protsessis olema teadlikud tagajärgedest, me peame mõistma, et äh, me peame äh, selles kõiges oma kodanikke kaitsma. Ühendkuningriigis näidatakse süüdistava näpuga Euroopa suunas. kui toimub leppeta Brexit, siis on britid ainsad, äh, kes äh, vastutavad ise oma ähm, kodanike eest. suur aitäh, kolleeg äh, von Wiese. suur aitäh, kui mina Saksamaalt üle kahekümne aasta tagasi Ühendkuningriigi kolisin, siis mina tulin globaalsesse ühiskonda, mis oli avatud ja võttis mind lahkesti vastu Suurbritannia ühiskond pakkus mulle tagatisi ja võimaldas mul ehitada üles oma elu riigis, mida ma armastan, kuid täna on kolm miljonit Euroopa kodanikku, kes Ühendkuningriigis elavad ja nad on silmitsi hirmu ja ebakindlusega. Boris Johnson on lubanud, et nad ei satu halvemasse olukorda Brexiti tõttu, aga nad, ta on murdnud seda lubadust, rikkunud seda lubadust nagu paljusid teisi lubadusi. selline kava ei sobi meie eesmärkide täitmiseks, see on äh, tekitanud tehnilisi probleeme ja on tekitanud olukorrad, kus äh, kõige haavatavamad on ohtu sattunud, meil on vaja süsteemi, mis oleks lihtsalt kasutada, meil on vaja süsteemi, kus inimesed saaksid lihtsalt end ära registreerida, mitte sellist, kus inimesed peavad äh, kümneid ja kümneid dokumente üles leidma, mis on ka kümneid ja kümneid aastaid vanad. Ähm, kui me seda kõike ei taga, siis äh, tuleb järjekordne Windrushi skandaal, aga oluliselt suuremas mahus. seetõttu ma hääletasin selle poolt, selle resolutsiooni poolt ainus viis, kuidas tagada inimeste õigused Ühendkuningriigis, on peatada Brexit, aitäh. suur aitäh, me oleme oma aruteluga nüüd lõpule jõudnud. Mm. me kuulasime siin ära peaaegu kõigi brittide sõnavõtud ja me jätkame oma tööd jälle kell viisteist null null, aitäh!